peaaegu tuhat viissada Euroopa filmi toodeti kaks korda rohkem kui USA-s, aga Euroopa filmide vaatajaskond oli ähm, USA filmidega võrreldes kaks korda väiksem enamust äh, Euroopa filmides näidatakse ainult nendes riikides, kus neid filmitakse ja väga harva näidatakse neid teistes riikides. Äh, Euroopas toodetakse väga palju filme, aga Euroopa filmide vaatajaid ei ole väga palju, me peame seda muutma, mm, sellepärast et äh, see on väga hea viis oma naabrite tundmaõppimiseks, äh, seetõttu on filmide äh, levitamine, tutvustamine, turustamine väga oluline. lisaks kinodele vaadatakse filme järjest rohkem ka teiste, teisi vahendeid kasutades, äh, näiteks äh, video on demand äh, mm, kasutades, meil on vaja parandada levitamiskanaleid ja Euroopa filmid teha kättesaadavaks äh, Euroopa filmidele, meil on vaja erinevaid platvorme kasutada, Euroopa filmitööstus vajab stimuleerivat keskkonda selleks, et kasutada ära oma kultuuriline ja majanduslik potentsiaal. olul-, oluline on ka see, et Euroopa filmidel oleks, filmid oleks dubleeritud või oleks äh, subtiitrid. ja meil on praegu digi-, enamus film, kinostest äh, digiteeritud, see lihtsustab ka subtiitrite äh, loomist, äh, filmifestivalid nagu Karlovi Vaari või fil-, Berliini filmifestivalid on olulised, Euroopa Parlamendi Lux auhind on väga oluline, näiteks Poola film Ida, ähm, vaatajaskond Poolas ei olnud eriti suur, aga pärast seda, kui ta sai äh, Euroopas äh, muid auhindu ja ka Oscari äh, suurenes vaatajaskond väga palju. kahjuks ei ole äh, tagatud piisavat rahastamist, oluline on programm Loov Euroopa, oluline on tagada rahastamine ka Euroopa Investeerimisfondist. rahastamine peaks keskenduma sellele, et suurendataks vaatajaskonda ning äh, tegeldaks filmide rahvusvahelise tutvustamise ja turustamisega. oluline on, et äh, kõige äh, varajasemast east edendataks filmide tundmist, noortele tuleks õpetada, kuidas kriitiliselt kasutada ära juurdepääsu filmi tootmisele ma rõhutaks ka seda, kui oluline on filmitoost tööstus, filmide tootmine noor, tulevastele põlvkondadele, me peaksime edendama digiteerimist ja muutma filmikoopiate salvestamise, säilitamise kohust-, kohustuslikuks. Euroopa filmitööstuse potentsiaal on suur Ehm, oluline osa on Euroopa filmifoorumil ning olulised peaksid olema ka Euroopa Komisjoni seadusandlikud ettepanekud, mida Euroopa Parlament ja audiovisuaalkogukond ootavad. Ehm, aitäh kolleeg Ventale, lugupeetud kolleegid tegelikult peame me lõpetama kell üksteist ja enne ma ütlesin, et ma võtan mõned äh, kõnelejad, äh, kuna ähm, kõnelejate nimekirjas äh, alguselt oli ainult kaks kõnelejat, ähm, nii et palun mõistke, kui ma praegu annan sõna ainult kahele kolleegile, kolleeg Caputole ja kolleeg Odinolfile. kolleeg Caputo, palun. Grazie, president il rafforzamento della tutela del copyright e della aitäh, härra juhataja. autoriõiguste tugevdamine ja ka eraelu tugevdamine on oluline. me tahame äh, niimoodi ka Euroopa loomingulisust, võimekust suurendada. see on väga oluline kinomaailmale. me ei räägi siin ainult äh, kunstilisest ja intellektuaalsest võimekusest, vaid äh, oluline on ka majanduslik mõõde me räägime ka majanduskasvust, töökohtade loomisest, innovatsiooni arendamisest, digitaliseerimise äh, ähm, arendamisest, aga selle kõige jaoks on vaja autoriõigusi. et äh, kunstnikud saaksid oma töö eest ka õiglast tasu. ja et nende tööde kasutamisel oleks selge raamistik. loomulikult on oluline ka digitaalvaldkonna areng, samas tuleb kaitsta eraelu, oluline on äh, harmoneerimine ja autoriõigused ja eraelu peavad äh, ähm, mõlemad äh, ähm, olema kaitstud ja oluline on mõelda selle, kuidas uuesti defineerida kahekümne esimesel sajandil kunstiteos. aitäh, palun järgmine kõneleja. aitäh, härra juhataja ütleb proua Dinolfi. ma nägin oma õpingute ajal, millised probleemid on inimestel, kes tegelevad ähm, siis kultuuriga ja minu meelest Euroopa Komisjon ei ole siin ka vastuseid andnud. Euroopa kino tuleb kaitsta, aga mitte tingimata ainult äh, filmi tootmist, vaid äh, oluline on et, et kümme protsenti kõigist sissetulekutest läks just Euroopa filmitoetuseks. Itaalias näiteks on, on suur osa neist sissetulekutest ette antud Walt Disneyle ja sellises olukorras on muidugi väga raske kvaliteetset filmi, filme toota, ka meil on väga vähe neid filme, mida üle kanda telekanalites ja see kõik äh, tekitab suurt kahju meie äh, Ähm, kultuuriinimestele, on oluline, et meil oleks digitaalne ühtne turg ja äh, geograafiline blokeerimine ähm, enam ei toimiks. aitäh ja nüüd annan sõna Olenk Hõuganile. suur tänu, komisjon tervitab seda raportit, mis toob välja praeguse olukorra Euroopa kinomaastikul. suur tänu, härra Vanda, et olete äh, koostanud selle dokumendi. see vastab ka komisjoni arusaamale sellest, milline on olukord filmisektoris ja kuidas on vaja toetada ähm, Euroopa filmi. parlament ja komisjon mõistavad täielikult, kui äh, oluline, kui väärtuslik on äh, Euroopa kinosektor, eh, samas on tal ka mitmeid eh, nõrkusi. on väga raske jõuda publikule väljaspool Euroopat. tuhat kolmkümmend kuus eh, mängufilmi toodeti eelmisel aastal Euroopas, aga ainult väga väike osa neist jõudis väljaspoole tootmisriiki, see on muidugi ainult väga väike osa Euroopa kultuurilisest mitmekesisusest, neid filme äh, Ehm, rahastatakse eelkõige liikmesriikide eelarvest ja tootjafirma on tihtipeale väga väikesed. on aga oluline, et ehm, ehm, kinosektor saaks kasutada ära eh, digiarengu eelisedendajaks ja sellepärast on loodud Euroopa Filmifoorum, mille eesmärgiks on ületada see lõhe Euroopa publiku ja tootjafirmade vahel. me korraldame konverentsi, kus me kaasame erinevaid sidusrühmi eh, ja te tegeleme erinevate teemadega, näiteks filmide toetamine kohalikul piirkondlikul Euroopa tasandil, uute ärimudelite väljatöötamise vajalikkus digirevolutsiooni silmas pidades, uued strateegiad, et suurendada avalikkuse huvi Euroopa filmi vastu, samuti audiovisuaalsektoris koostöö parandamine, võttes arvesse ka arenguid autoriõiguste osas ja samuti digitaalse ühtse turu strateegiat Euroopa Filmifoorum ähm, käsitleb neid teemasid erinevates vormides, konverentsid, ümarlauad, eksperdirühmade kohtumised ja esimesed äh, tulemused äh, ähm, ähm, Neid siis äh, esitatakse suurel konverentsil Brüsselis järgmisel aastal. ma juhiksin teie tähelepanu ka Euroopa toetusprogrammile Loov Euroopa see mängib endiselt äh, võtmetähtsusega rolle Euroopa filmi levitamisel väljaspool Euroopa piire. väga oluline on siin nii mm, filmide näitamine äh, televisioonis kui ka tellitavate äh, teenuste ähm, toetamine, oluline on ka see, et filmid Ähm, lastaks välja üheaegselt nii tellitavas äh, teenuses kui ka kinos ja televisioonis. see kõik võiks aidata kinosektoril muutuda sõltumatumaks ähm, avalikust rahastusest. Euroopa Komisjon ja Euroopa investeerimisfond kavatseb uue finantsinstrumendi kasutusele võtta ähm, järgmise aasta alguses, et äh, seda edendada. ja kokkuvõtteks, tänapäeval digirevolutsiooni aastal on väga oluline, et kinosektor oleks samuti innovatsiooni esireas ähm, ja komisjon toetab seda suunda oma loova Euroopa programmi raames. suur tänu, härra volinik, see on lõppenud